Possiamo riaprire la seduta? Caffè, caffè, caffè. alustame meie koosolekuga. ja me hakkame hääletama. aga enne kui see juhtub, siis ma tahaksin kõigepealt õnnitleda kolleeg Takovskit kuna teda on valitud ministriametisse Poolas. ja enne kui me päevakorrani jõuame, siis ma annaksin äh, härra Tarkovskile veel ka täna hommikul sõna. teen väga lühidalt, äh, tahaksin tänada teid, president, äh, oli tõepoolest tõeline Äh, au töötada teie juhtimise all ning ma tahaksin tänada ka kõiki kolleege. AFCO äh, komisjonis on mulle väga meeldinud töötada, töötada kõigiga teiega koos. see on olnud väga tore kogemus. tavapäraselt, kui inimestest saavad ministrid pärast Euroopa Parlamendi mandaadi äh, kandmist äh, on nad väga õnnelikud, mina olen ka väga õnnelik, aga samas ma pean ütlema, et äh, ma hakkan tõeliselt teid taga iga, igatsema ja äh, Poolas minu kolleegid ei saa aru, et kuidas on võimalik Põhiseaduskomisjoni Euroopa Parlamendis tagasi, taga igatseda, aga nad ilmselt ei tea meist piisavalt palju. olen endiselt kolmanda detsembrini siin ka ametis, nii et kui teil on mingisugust asja minuga, siis olen ma siin ja pärast seda äh, püüan ma hoida ühendust Euroopa Parlamendiga samuti, mitte konstitutsioonilistes küsimustes, sellepärast et minu portfelliks saab olla haldusküsimused ja digitaalne majandus, ka üleujutised ja muud looduskatastroofid äh, on minu pädevuses, nii et ilmselgelt on mul oht, kui midagi halba juhtub, et äh, ma saan oma ametist kiiresti lahti, nii et äh, mine tea, millal ma siin tagasi olen aga loodetavasti mitte järgmise viie aasta jooksul, sellepärast et see oleks ilmselt täiesti võimatu. Äh, tulen ilmselt teie kuulamistele, aga olen teile väga tänulik ja kohtumiseni. härra minister, nüüd hakkame teid siis niimoodi nimetama härra minister, me täname teid. Äh, tunded on siin muidugi vastuolulised, äh, kahju, et te meie juurest ära lähete, aga suur tänu teile panuse eest, mida te olete viimat-, viimastel aastatel meie komisjoni äh, ette toonud. samas muidugi on väga hea, et meil on selline hea sõber, pädev inimene, kes on Poola valitsuse liige ja väga hea on see positsioon kogu Euroopale. suur tänu ja nüüd läheme hääletuse juurde Tšakovski raport. ja vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorrale hääletame kompromiss A-d, kes on poolt, olge head. vastu, erapooletuid, vastu võetud ja see tähendab, et me ei hääleta muudatusettepanekut neli, kaks ja esimese, esimest osa, kaheteistkümne esimest osa viiteist. ja seega läheme nüüd neljateistkümnenda muudatusettepaneku juurde, kolmteist ja Need langevad ära sest nad lähevad kompromiss A-ga vastuollu, nüüd kompromiss B, kes on poolt? kas härra Šolts soovib sõna? jah, ma tegin ettepaneku, et kompromissid A, B ja D kohta suulise muudatusettepaneku, aga te sellele ei viidanud ja sooviksin nüüd sõna, kuigi kompromiss A-d me juba hääletasime, aga tahaksin seda selgitada minu ettepanek oli lisada rahvusvahelised lepingud, mis hetkel selle ei kajastu, aga minu arvates peaks siin olema ära toodud siis international agreement äh, nendes kompromissides, sest ehk äh, kui teile meelde tuleb, siis äh, reegel kaheksakümmend üks on väga keeruline ja see puudutab rahvusvahelisi lepinguid ja seega on väga oluline lisada need täiendavad sõnad äh, siia sõnastusse, aitäh. Eh, Tarkovski. härra Tarkovski. jah, äh, kahjuks ma ei ole nõus, kogu äh, eesmärk oli selles, et see kaheksakümmend üks ja me tuleme tagasi nüüd üheksakümnenda juurde ja seal me täpsustame olukorda. ja kui äh, üheksakümmend viite lugeda, siis ma arvan, et see selgitab väga täpselt seda, et kui tegemist on nõusolekutega, siis kõik nüansid on arvesse võetud. me arutasime seda väga pikka aega ja eesmärgiks oli lõpuks vahet teha kaheksakümne ühel ja üheksakümnel ja tuletan kolleegidele meelde, et artikliga üheksakümmend teeme veel tööd ja see puudutabki siis rahvusvahelisi lepinguid seega minu arvates me hääletasime juba kompromiss A-d ja lähme nüüd kompromiss B juurde. Uh, I can understand this position, but ma mõistan seda seisukohta, aga siis peame me, me eraldi hääletama viisteist, kuusteist ja kakskümmend kolm sest rahvusvaheliste lepingute puhul, mis puudutavad äh, sisekaubanduskomisjoni, siis äh, on meil vaja seda selgitust juba praegu ja ja seega tahaksin eraldi hääletada viisteist, kuusteist ja kakskümmend kolm. mulle tundub et tegemist on suuliste muudatusettepanekutega, mis on korduvad ja on mõnes mõttes mõttetud, nii nagu me kuulsime, siis äh, üheksakümnenda all on äh, juba see seoses nõusolekuga välja toodud ja reegel kaheksakümmend kaheksa puudutab siis äh, nõusoleku menetlust ja mul ei ole mingisugust probleemi selle üle hääletada, aga samas tundub see mulle osaliselt mõttetu. sest mulle tundub, et see on juba kaetud. aga kui te soovite hääletada, siis võime hääletada või kas te olete nõus? Lähme siis edasi, kompromiss B, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sest sellega on kaetud esimese ja teine osa, kuus, viis, kaksteist, teine osa kakskümmend kaheksa ja kuusteist. härra Scholz muudatusettepanek kuusteist, te tahate, et me hääletaksime seda eraldi? selge, hääletame nüüd muudatusettepanek kuusteist poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. kompromiss C poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud see tähendab, et me ei pea hääletama kakskümmend neli, kaheksateist, kaksteist, üheksateist. üheksateist me peame siiski hääletama, sest lubasime, et hääletame seda eraldi. nüüd, kes toetab muudatusettepaneku üheksateist poolt? vastu tagasi lükatud kompromiss C juures, lähme nüüd edasi D juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, et me ei hääleta neid muudatusettepanekuid, mis sellega on kaetud ja lähme edasi. muudatusettepanek number üks kaheksakümmend üks lõige kaks. Compreso. <laughs> Chiedo scusa, ma nella nota non c'era scritto vabandust, ma ei saanud nüüd väga hästi aru sellest hääletusnimekirjast, sellest me juba häälet-, seda me juba hääletasime ja lähme nüüd edasi kompromiss E juurde. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. si vota? Allora siamo all'emendamento 11, chi è favorevole poi a... ja muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus, kes on poolt Bisogna votarlo. Sì, bisogna votarlo. Avevo ragione io. Dammi tornare indietro. Scusate, mi segnalo. Oh, vabandust, mulle just tuletati meelde, et mul oli õigus, me peame hääletama artiklit kaheksakümmend üks lõige kaks, viies osa, raportööri muudatusettepanek muudatusettepaneku üks viies osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. lõpphääletus. kes on poolt? vastu erapooletud. vastu võetud, kuusteist poolt, ühtegi ei ole vastu ja üks erapooletu. palju õnne raportöörile. ja see vist on viimane raport, mida me tema osalusel, tema autorina arutame ja nüüd lähme järgmise punkti juurde, järgmise hääletuse juurde mis puudutab kahekümne üheksandat aastaaruannet e-, Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta, härra Messerschmitti arvamus muudatusettepanek üks äh, härra Tahvilt, kes on poolt, siiski härra Messerschmidt soovib sõna. anname siis talle kõigepealt sõna. suur tänu, esimees, ma vabandan teatud logilistilise küsimuste pärast, mis eile tekkisid. jah. enne hääletust oli plaanis seda teemat arutada, midagi aga juhtus, aga samas ma arvan, et me võime hääletusega edasi minna, me oleme seda teemat arutanud ja üldiselt leitakse, et on teatud edasiminekud ja jõustatakse ka tingimusi nendes liikmesriikides, kes ei vasta tingimustele, ma tahtsin seda rõhutada ja loodan, äh, et mingeid probleeme ei ole, sest hetkel ei ole keegi neid tõstatanud ja lähme siis hääletusega edasi, aitäh. Esattamente così, per questo ho deciso di procedere al voto, chi è favorevole. just nii, lähme siis hääletusega edasi, esimene muudatusettepanek poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus poolt. vastu, erapooletu vastu võetud, kuusteist poolt, üks eh, vastu. ja viimane hääletamine, minu arvamus, mis puudutab parlamendi kodukorra artikli kakssada kaks lõike viis tõlgendamist andmete kogumise külastuste kohta, me arutasime seda eile ja mulle tundus, et kõik äh, toetasid seda lähemist, see arvamus on teil olemas, ma ei hakka siin seda kordama, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid vastu võetud, seitseteist poolt, mitte ühtegi vastu ja erapooletuid samuti ei olnud. ja sellega oleme hääletamise lõpetanud ja saame minna päevakorra juurde tagasi abbiamo siamo arrivati se non erro al punto 15 ja ma arvan, et me oleme nüüd jõudnud viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist ja see on päevakorras viimane punkt, kui ma ei eksi. aa, siis seal ei ole veel. Allora, sono due punti ancora da esaminare perché ieri... meil on veel kaks äh, punkti, mida arutada. eile me ei vaadanud siis äh, reegli sada kolmkümmend kuus muutmist, mis äh, puudutas siis parlamendisaadikute osalemist. ja teine punkt on siis see punkt viisteist, millele ma viitasin, mis puudutab erakondi Äh, selle viieteistkümnenda punkti raportööri hetkel ei ole kohal ja võib-olla võin ma ise seda informatsiooni edastada. kodukorra artikli sada kolmkümmend kuus osas võtab sõna härra Häfner ja annaksingi talle sõna. me pidime seda arutama eile, aga me räägime siis sellest teemast, sest äh, eile teda kohal ei olnud suur tänu, esimees. me ei räägi siin mingist väga vastuolulisest teemast, see on väike raport, mis puudutab parlamendi siseküsimusi. umbes kuus kuud tagasi saime me kirja äh, proua Brandnerilt, millele olid alla kirjutanud äh, neliteist äh, parlamendisaadikut ja nad soovisid, et teatud äh, teemade puhul peaks olema, teatud koosolekutel peaks olema uus äh, valdkond äh, selle kohta, et kui liikmed on, puuduvad näiteks ema või isa puhkuse tõttu. tegemist on emapuhkuse, isapuhkuse osas millegiga, mis, millele kõigil on õigus ja see on midagi, mida me peame arvesse võtma. sest kui seda kirja ei panda konkreetselt kui äh, vabandava põhjusena, siis need, kes, keda see mõjutab, äh, satuvad halba valgusesse Need inimesed, kes on sellisest õnnistatud seisust, nende suhtes on väga suured eelarvamused alati sellepärast et äh, mitte ainult ajakirjanikest ei ole mitte jutt siin, aga ka teistsugused äh, organisatsioonid ja indiviidide grupid, kes äh, väga tähelepanelikult vaatavad, kas me oleme kohal või ei ole, nad arvutavad välja statistika, avaldavad selle avalikkuse eest ja siis avaldavad aruande selle kohta, kuidas parlamendiliikmete kohaloleku ja töömoraal on. ning sellistel juhtudel puudumine ilma igasuguse põhjuseta ei ole seetõttu lubatud. vastutav komisjon palus mul kokku panna raporti ja seda ma ka teen. ma arvan, et see viis, kuidas kolleegid on selle ette pannud, nimelt kodukorras eraldi punkt sisse viia kui vanemapuhkuse tõttu puudutakse, siis äh, seda protokolli kirja panna ei tohi, minu arust on see õiguslikust aspektist problemaatiline. ma arvan, et me peame siin äh, võtma vastu uue menetluse, mis äh, aitab äh, nii-öelda vabastatud äh, istungist puudumist, nii nagu see kodukorras juba olemas on äh,, põhjusega puudumine on võimalik äh, juba praeguse kodukorra kohaselt. Äh, kvestorite poolt seda kontrollitakse ja äh, see on meie kolmekümne esimeses artiklis ka kirjas ning edasi on minu poole pöördunud erinevad kolleegid ja öelnud, et aga mis siis on, kui ma näiteks adopteerin lapse, see ei ole minu lihane laps, niisiis sünnitada vaja ei ole, aga sellegipoolest äh, mul on vaja äh, kohandumisaja jaoks võtta puhkust või näiteks raske haiguse puhul, kui äh, parlamendi poolt on ette nähtud oluline missioon või visiit kusagile ja samas on mul vaja seda puhkust võtta. mina arvan, et õige ei ole see, et parlament õi-, mingisugused eraldi kriteeriumid äh, Äh, vastu võtab. Äh, minu arust on oluline see, et me järgiksime tänaseid tingimusi, mis on toodud välja artiklis kolmkümmend üks äh, lõige neli, põhjusega puudumine. ja me peame selle võtma saja kolmekümnendas artiklis muudatuse ette, kus oleks sõnastatud see, et olukorras, kus parlamendi liige põhjusega puudub, tuleb äh, erinevad kategooriad kajastada ka protokollis. kategooria olin kohal, on praegu ka rakendatav, äh, see on tõestatud inimeste allkirjaga, kes on istungist osalenud, siis on põhjusega puudumine ja põhjuseta puudumine, kolm kriteeriumit siis. Äh, see ettepanek võimaldab kolleegidel meie protokollides ilmuda täpselt õigustatud puhkudel, nii nagu äh, olukord ette nägi. Äh, samuti on küsimus materiaalne, sellepärast et äh, küsimus on ju meie mm, päevarahades ja tasudes. me peame kindlasti lootma sellele, et president teeb otsuse vastavalt kvestorite ettepanekule ja et me peame omaenda päevakorras Äh, laiendama neid kriteeriumeid nii, nagu see mm, praegu meie ees on. ma teen siis ettepaneku, et äh, saja kolmekümne kuuendale artiklile muudatusettepanek oleks äh, artikkel kakssada kaksteist, mis lahendab selle probleemi kõiki osapooli kaasavalt ja loodetavasti kõigile rahuldavalt. ootan kolleegide märkusi. suur tänu. kas on märkusi või sõnavõtusoove? Thank you so much, Mr Chair um.... suur tänu, härra esimees. ma püüan lühidalt selgitada, mikspärast ma arvan, äh, et see küsimus on väga oluline. minu kolleeg härra Martin pidi tegelikult sellel teemal täna sõna võtma, aga kuna ta on haigeks jäänud, siis ta täna tulla ei saanud ning ta palus minul tema eest sõna võtta. selle juhtumi kummalisus eh, on, seisneb selles, et ma tulin just tagasi emapuhkuselt ja ma arvan, et eh, seetõttu olen ma pädev ka sellel teemal rääkima. Eh, on õige, et parlament tunnustab ka põhjusega puudumisi, näiteks nagu vanemapuhkus parlamendiliikmetele ei ole seesama, mis põhjuseta puudumine ja seda tuleb kindlasti silmas pidada. parlament peab olema ju äh, musternäiteks siin äh, vanemapuhkuse ja haiguspuhkuse sätete äh, loomisel, sellepärast et need aspektid ei ole siiamaani väga hästi reguleeritud ja mina ise oma emapuhkuse ajal sain väga palju äh, meedia poolt äh, intervjuu küsimusi selles suunas, et kuidas on emapuhkus parlamendis äh, reguleeritud parlamendis ja ma ei saanud neile anda ammendavaid vastuseid. mis puudutab äh, kodukorra küsimust, siis siin on erinevad puudumise põhjused, aga samas need kodukorras ei ole välja toodud presidendi ette tuleb lihtsalt äh, vabandusega ilmuda. siin on äh, rakendusmäärus äh, sätted, mida kvestorid kontrollivad. ja meie arust on see hea, et see nii on reguleeritud. algne küsimus liikmete poolt, kes selle küsimuse suunasid, puudutas eelkõige vanemapuhkust, aga oluline äh, on äh, näiteks, et me võtaksime ka siin vaatlusele teised aspektid, äh, näiteks haiguspuhkus, nii nagu praegu on juhtunud härra Martiniga, aga parlament peab äh, arutama läbi, millised on lubatud puudumise põhjused. selgitav seletuskiri näitab väga hästi, millised võivad olla selle ettepaneku muudatuse tagamaad sellepärast et kohal käimise äh, kontrolli nimekirja kasutatakse väga paljude organisatsioonide poolt, äh, vaadatakse väga hoolega, kes liikmetest olid konkreetsel täiskogul kohal ning äh, samuti selle põhise, põhiselt hinnatakse, kui palju üldiselt osalust parlamendis on. ma arvan, et hääletuse jälgimise VoteWatch on selline andmebaas, mida kasutatakse paljude organisatsioonide poolt ja eriti just parlamendi enda poolt, et hääletuskäitumist jälgida. ehk ei ole selgi-, seletavas kirjas vaja välja tuua just seda ühte samm, ühte indeksit, aga ma ei tea, kas raportöör võtab seda arvesse, sellepärast et loomulikult ainult raportöör on see, kes saab seletuskirja muuta. üldiselt äh, sotsialistide demokraatide variraportöör tahaks väljendada toetust sellele raportile ja rohkem ettepanekuid praegu ei ole, aitäh. Yes, uh, uh I've, I don't uh, have any objection at all to the uh, proposal as it stands. no nii nagu mina sellest aru saan, kehtib see, millest me rääkisime, ainult äh, täiskogude kohta, äh, sellepärast et osalemist komiteedes ei jälgita hääletamise jälgimisega ja tõesti on väga raske selgeks teha, kui paljud inimesed on komisjonides kohal olnud ja kui paljud mitte. see kindlasti võib kuidagi võimalik olla, aga see on keeruline, aga ma tahan igal juhul, et oleks nimetatud, et see ei tohiks puudutada mitte ainult täiskogu, vaid ka komisjonides kohal käimist. Eh, dicevo per quanto riguarda l'applicabilità in commissione sembra che non si possa estendere questa proposta che ha fatto il ma arvan, et äh, komisjonis on endiselt äh, võimalik äh, seda kuidagi balansseerida, härra Hefner juba sellise ettepaneku ka tegi, aga ma arvan, et muudatusettepaneku võib siin teha, aga siin ei ole mingisugust väga põlevat küsimust, ehk saame kaheteistkümnenda detsembri keskpäevaks panna muudatus äh, Äh, ettepanekute tegemise tähtaja ja kakskümmend üks jaanuar saame siis hääletada, kui see on teile vastuvõetav. härra Hefner, kas tahaksite midagi öelda selle kohta veel? ei, tahtsin öelda lihtsalt, et äh, esiteks kõik äh, juhtumid, mis puudutavad kohalolekut meie päevakorras, meie kodukorras on siia välja toodud. teiseks, me ei tohiks ühtegi organisatsiooni ega indeksit näiteks VoteWatchi nimetada. ja lõpuks tahtsin veel öelda, et et see on väike, aga vajalik muudatus, sellepärast et minu arust ei ole see asjakohane, kui kolleegid tänases meediademokraatias satuvad turmtule alla äh, kasutades tegelikult ära, mis minu arust ei ole isegi nende õigus mitte, vaid isegi kohustus võtta isa või ema puhkust. nii et minu arust on see väike, aga väga vajalik parandus meie kodukorda ja mul on väga hea meel, kui me saame sellega kiiremini edasi minna, nii et kolleegide jaoks saab see rahuldavalt reguleeritud, aitäh. Mi pare che in linea di massima c'è una posizione favorevole a questa proposta. jah, põhimõtteliselt äh, on siis äh, positiivne äh, suhtumine sellesse ettepanekusse juba olemas, nagu ma ütlesin, see teema väga ei põle ja sellepärast äh, paneme muudatus äh, ettepanekute esitamise tähtaja keskpäevaks, kaheteistkümnendaks detsembriks ja jaanuari koosolekul siis hääletame. Äh, ja edasi läheme viimase kodukorra, päevakorrapunktini Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse põhikirja ja rahastamine. Marietta Janaku on raportöör, teda ei ole äh, kohal, aga annaksin väikese ülevaate protsessist. üheksateistkümnendal novembril oli Strasbourgis äh, kolmepoolne läbirääkimine, artikkel seitsekümmend äh, mm, põhikirjast näeb ette, et äh, triloogi läbirääkimistest annab pädevale komisjonile ülevaate delegatsiooni osaline, see oleks siis praegu meie komisjon üheksandal nove-, üheksateistkümnendal novembril toimus triloog ning äh, me lootsime, et äh, antakse läbirääkimiste mandaat äh, Leedu eesistujale, aga kahjuks vajalikku enamust selle ettepaneku taha ei saadud ja seetõttu läbirääkimiste mandaati nõukogu poole ei olnud. Leedu eesistuja sai andnud, anda ainult kokkuvõtte kuhu olid välja toodud äh, need punktid, mille osas nõukogu näib, näib, et on konsensus. Äh, millised äh, punktid need olid siis, mis puudutab halduslikku registreerimist, siis nõukogu leiab praegu, et registreerimine peaks leidma aset automaatselt, kui kontrollitud on üle tingimused ning partei soovib kirjalikult avaldada soovi registreerimiseks, see partei peab jagama Euroopa Liidu põhiväärtusi. pikk arutelu toimus ka selle üle, kuidas registreerimine üldse aset peaks leidma ning milline organ peaks äh, järelevalvet pidama registreerimise üle. meie ütlesime, et seda peaks tegema parlamendis, aga nõukogu leiab, et peaks olema mingisugune sõltumatu organ. ning selle organi juht võiks saada määratud eh, Euroopa institutsioonide konsensuse põhise otsustuse läbi. aga tegemist oleks siis eraldi juriidilise isikuga. mis puudutab eh, registrist mahavõtmist, siis nõukogu ettepanek oli et see pädev organ peaks tegelema ka äh, sellega, aga samas registrist mahavõtmise protsess on võimalik vastutada, seda Euroopa institutsioonide poolt. mõned liikmesriigid ütlesid, et äh, sellise reeglistiku rakendamiseks on neil vaja eraldi seadused vastu võtta. aga oluline on see, et oleks tagatud paindlikud rahastamisreeglid ja eriti kampaaniate rahastamise osas. mis rahastamist üldisemalt puudutab, siis on nõukogu vaatepunkt järgmine. rahastamist on võimalik tagada Euroopa Komisjoni presidendikandidaadi jaoks äh, aga mitte nendes riikides, kus see kandidaat äh, osaleb ka Euroopa Parlamendi valimistel. viimase mitteametliku triloogi käigus ütlesime me, et meie oleme omalt poolt valmis äh, nõustuma sellega, et registreeriv organ oleks äh, eraldiseisev organ, selle direktor oleks määratud ametisse läbi äh, Euroopa Parlamendiga koordineerimise, nii et me oleme nõus siin äh, järele andma, aga kui me räägime Euroopa-üleste parteidele nimekirjast mahavõtmisest, siis ähm, siin peaks kogunemisvabaduse ja muid põhimõtteid arvesse võtma ning automaatset registreerimist võib äh, küll lubada, kui kõik vajalikud tingimused on täidetud, aga nimekirjast mahavõtmine on niivõrd olulise poliitilise tundliku teema valda kuuluv, et parlament peab olema sellesse täielikult äh, kaasatud ja nõukogu ka, kui nõukogu selleks soovi avaldab. no loomulikult äh, viimane kaitsemehhanism oleks siinkohal kohus ning ehk võime jõuda ka kokkuleppele selles osas, kuidas äh, erakondade nimekirjast mahavõtmine toimub. Äh, tingimusel, et lõplik äh, kustutamine leiab aset selleks loodud organi poolt, aga parlament selle üle hääletab ja ka nõukogu, kui nõukogu sellesse menetlusse on kaasatud nii et nõukogu ja parlament oleks siis need kaks organit, kes äh, võtavad äh, maha registreerimise otsuse vastu. Äh, pädev organ ei pruugi olla nõus selle kustutamisega kas tehnilistel või õiguslikel põhjustel ning siis ehk on võimalik luua ühekordne komisjon või tarkade klubi, kellega siis nõu pidada ja kui seal lahendust ei leida, siis, leita, siis on võimalik Euroopa Kohtusse pöörduda. see on asjade tänane käik. tegemist on väga tähtsa teemaga. ja minu arust peaksime me otsima ja püüdma leida kompromisse igal juhul, aga samas pidama kinni oma punastest joontest ja mitte järele andma ning ühtlasi tagama, et me saame selle temaatikaga edasi minna. komisjon on teinud ettepaneku nimekirjaga. nimekiri on äh, detailsem, äh, sisaldab olulisi aspekte ning äh, komisjoni positsioon on mõneski kohas üsna lähedane ka nõukogu positsiooniga. meil on selles osas tehnilise tehniline kohtumine, kolmepoolsed äh, läbirääkimised käesoleval nädalal. <clears throat> ja küsimus on sageli, et äh, kas tehniline kolmepoolne läbirääkimine, kus on meie personaliliikmed äh, ja spetsialistid, kas selline kohtumine peaks aset leidma enne poliitilist trialoogi või mitte? loomulikult äh, tehniline läbirääkimiste protsess äh, on äh, selleks, et korda seada poliitilised otsused, mis ei ole detailselt paika pandud ning vaadata, kuidas see poliitilised otsused mõjutavad praktikat. aga tehniline läbirääkimine võimaldab ette valmistada poliitilisi otsuseid mis teie arust on parim viis edasiminekuks? härra Tahv, palun. härra esimees, ma ei ole päris veendunud selles, et siin on peegeldatud seisukohta selliselt, nagu mina seda näen. ma olen üsna veendunud, et nõukogus on suur toetus kokkuleppele, mille osas institutsioonide õigusteenistused kokku leppisid. minu arust vastu oli ainult kolm liikmesriiki, Ühendkuningriik arusaadavatel põhjustel, Holland pisut vähem arusaadavatel põhjustel ja Tšehhid, kus lihtsalt ei ole valitsust. ma minu arust viimane kolme, viimased kolmepoolsed rääk-, läbirääkimised olid äärmiselt mõttetud, neid juhiti väga halvasti, eesistuja oli täiesti suures segaduses, see oli siis, mis toimus nõukogus. ja mina tegelikult kõigest hoolimata usun, et meil on eelnõu tekst, mis on tegelikult piisavalt konkreetne, et parlament võiks sellega nõustuda. ma ei näe mingit mõtet tehniliste kolmepoolsete läbirääkimiste jaoks enne, kui on peetud poliitilised kolmepoolsed läbirääkimised, mis võiksid toimuda järgmise nädala alguses, et asju kiirendada. selleks meil on loomulikult vaja seda nelja tulbaga dokumenti komisjonilt, aga mulle on mõista antud, et seda valmistatakse parasjagu ette või vähemasti ollakse selle ettevalmistamisele väga lähedal. mul on kaks sisulist kommentaari selle kokkuleppe eelnõu sisu osas. esiteks artikkel kaksteist punkt neli praegusel het- me peaksime jätma protsentuaalsed näitajad samaks nagu need seal praegu on ja teiseks küsimus mille euroopa liit on täiesti õigustatult tõstatanud kandidaadi rahalise toetamise kohta niisuguse kandidaadi, kes samal ajal kandideerib ka Euroopa Parlamenti. kui me artiklit kaheksateist, selle punkti üks vastavalt kohandame ja ja võtame sealt ära need sõnad mis keelavad kaudse rahastamise niisugusele kandidaadile, aga jätame sisse öö, fraasi to prohibit the direct funding, siis minu arvates me vastame juba aegsasti kõikidele õiguslikele vastuväidetele, mis võivad tekkida. ma teen ka ettepaneku, et me jätkaksime selle dokumendiga nii kiiresti kui võimalik ja üritaksime kolmepoolse poliitilised, kolmepoolsed poliitilised läbirääkimised võimalikult ruttu korraldada. tänan, härra Prants, palun. mis puudutab seletuskirja. siin öeldakse, et Euroopa poliitiline fraktsioon võib end küll registreerida, kuid mitte taotleda toetust ja ilma registreerimata nad ei saa rahastamist taotleda. ma tahaksin teada, missugustel tingimustel võib niisugune asi juhtuda, et parla-, et et mingi partei ennast registreer-, registreerib, aga rahastamist ei taotle. sest minu arvates oleks igal juhul lihtsam registreerida ja siis taotleda rahastamist, mitte seda mingil muul moel taotleda. siinkohal ma tahaksin tegelikult teada, missugused on eelised, kui me, kui partei end ei registreeri äh, selle ees, et ta registreerib ja saab ka rahastatud. see on minu arvates väga olulise tähtsusega poliitiline küsimus minu arust siin on sõna poliitiline väga hästi valitud, sest et kõik kohad, kus me räägime erapooli, pooletusest, eh, siin on mitmel pool seda nimetatud, üks üks taotlus mitte registreerimiseks oli niisugune, kus tegelikult isegi ei öeldud, miks nad soovivad oma re registreerimist tühistada see näeb välja umbes samasugusena nagu esitada politseile avaldus ja nõuda kellegi vahistamist nimetamata missugune kuritegu see on mille eest teda vahistatakse siin me räägime ja minu arust peaks liitumisvabadus olema lubatud ainult nendele kes on kes on registreeritud ma praegusel hetkel piirdun sellega aitäh Grazie. Onorevole Tarkovski suur aitäh, härra Tšerkovski, palun. et mina teen väga lühidalt, oleme rääkinud juba mitmel puhul sellest, aga ma arvan, et kui me soovime äh, selle asjaga ühele poole saada enne järgmiseid parlamendivalimisi, siis me peame võtma vastu mõned otsused oma prioriteetide kohta. minu arvates see ettepanek sellisel kujul, nagu ta hetkel meie ees seisab, on üsna hea. ta ei ole küll täiuslik, aga mõnikord lihtsalt päris kõike ei saa. nõukogus valitseb suur segadus, eriti kui me räägime eesistujast, aga enamik liikmesriike toetab seda lähenemist ja seetõttu kuna komisjon, äh, kuna nõukogus ei ole täielikku selgust, siis suurem rõhuasetus on just nimelt meil ja me peaksime üritama liikuda edasi nii kiiresti kui võimalik. kaks asja, mida me peaksime püüdma kaitsta, on esiteks kompromissile jõudmine, aga me peame olema väga-väga konkreetsed oma lähenemises, sest ei ole mingisugust mõtet kõiki poolt ja vastu argumente taas üle vaatama hakata. ma arvan, et me peame äh, natukene vähendama oma nõudeid rahastamise küsimuses ning pöörama tähelepanu nendele paarile asjale, mis meie jaoks kõige tähtsamad on ning avaldama siis survet nõukogule sest et see on ainukene võimalus kuidas me saame selle asja lõpetada enne järgmisi valimisi. kui me hakkame arutama dokumenti mis ei ole piisavalt konkreetselt millelegi suunatud siis ma arvan et me oleme suurtes raskustes ja me ei jõua mitte kuskile nagu te kõik teate ka eesistuja teeb tugevat tööd et see asi saaks lõpetatud ja seega meie peaksime neid aitama aga nagu ma ütlesin ma näen praegusel hetkel ainult paari päris probleemi siin ja me peame väga selgelt teada andma et need on olulise tähtsusega küsimused mis vajavad lahendamist sellepärast et vastasel korral me jällegi upume detailidesse ja üksikasjadesse siin on hulk asju mida võib parandada aga kui me detailidesse jääme takerdume siis me ei lõpeta seda kunagi härra Hefner ja härra Scholz Yes, I completely agree with what uh, jah, ma olen nõus sellega, mida kolleegid äh, on juba öelnud. Äh, meil tõesti on praegu meie ees ülesanne ja vajadus jõuda selle protsessiga lõpule ja ma arvan, et kui on palju head tahet, piisavalt head tahet, siis äh, on üsna varakult võimalik ka siin lahendusele jõuda. kõik on selleks ettevalmistused teinud. mina arvan, et õigustalituse äh, abi kõigist kolmest äh, institutsioonist on olnud väga hea. meil on olnud äh, kokku lepitud ühtne alus ja lahendused on välja pakutud. aga minu arust on väga selge, et parlamendi poolt ei ole meie need, kes ikka ja jälle tulevad samade küsimusteni tagasi. meil on hea meel leida konsensus, see on meil olemas ning me oleme valmis kolm detaili ka ära lahendama, mis praegu veel õhus ripuvad. nii et mina panen omalt poolt ette, et läheme formaalsele triloogile, kui võimalik, siis juba sel nädalal. ja me peaksime tegema ka seda selgeks teistele osapooltele, et meie tahame edasi minna ja tahame jõuda selle kokkuleppele ja konsensusele. nii et ma arvan, et viivitada pole enam vaja. ja ma olen veendunud, et kui seda triloogi juhitakse hästi, siis me jõuame ka otsusele ja see otsus läheb läbi ka nõukogust pärast triloogi läbirääkimisi. nii et minu ettepanek oleks minna formaalsele kolmepoolsele läbirääkimisele ja jõuda lahendusteni niipea kui võimalik. Thank you, Mr Chair. I, I guess that uh, all who has härra Scholz. suur tänu, härra esimees. ma arvan, et kõik need, kes uh, eelmises triloogis osalesid, uh, on nõukogu edasimineku vaimus pettunud ja kui Andrew Duff kirjeldas olukorda, et see ei olnud nagu eriti veenev, siis eh, ma saan ainult nõus olla sellega. ja minu ettepanek on, et lähme formaalsele triloogile eh, niipea kui võimalik. ja hoiame ikkagi selle surve tugeva, me tahame, et Euroopa Parlament jõuaks eh, selle dokumendiga lõpule ja ma arvan, et kui me jääme oma eesmärgile kindlaks ja äh, pida- ja peame kinni nendest põhimõtetest, mis me läbi triloogia oleme enda jaoks seadnud, siis ma arvan, et me võiksime ka nõukoguga jõuda kompromissile. nii et ma toetan kõiki neid kolleege, kes tahavad äh, formaalset triloogia niipea kui võimalik. eh, io volevo ripetere meglio la mia opinione. Anch'io sono ottimista. ma tahaksin eh, oma arvamuse öelda välja ehk selgemini, ütleb härra esimees. mina olen optimistlik eh, meie komisjoni osas ja ka läbirääkimiste meeskonna osas. meie seisukoht on selge. me oleme teinud tugevaid eh, edasiminekuid, me teame, et proua Janaku oli täielikult selle vastu et meil oleks mingisugune eraldi äh, sõltumatu organ selleks loodud. meie andsime muidugi selles osas järele, aga teisest küljest meie kompromissil peab olema ka ju mingisugune äh, positiivne järel meie jaoks. meie positsioon on väga selge. siiamaani oleme me rääkinud ainult institutsionaalsest ühis, ülesehitusest, aga mitte rahastamise küsimusest struktuurses küsimuses oleme me läinud edasi, me räägime siin automaatsest registreerimiskorrast ning registreerimise eest on olemas pädev organ, mis on eraldiseisev. selles osas leppisime kokku. muidugi partei registreerimine on rahastamise saamise eelduseks, see on selge. aga ainukene probleem praegu institutsionaalselt äh, vaadatuna on järgnev kustutamine parteide nimekirjast. ja viimase formaalse triloogi käigus ma kuulsin, et seda peaks läbi viima täpselt sama organ, kes on ka registreerimise eest vastutav. ma arvan, et äh, niivõrd olulise teema puhul nagu ühe äh, äh, partei väljaviskamine parteide registrist selle puhul ei tohi olla nii, et ainult üks inimene või üks büroo vastutab selle äh, protsessi eest, ma ei kujuta seda endale üldse hästi ette sellisel moel. kompromiss sellele ettepanekule võiks olla näiteks järgmine. meil võiks olla näiteks äh, arutelu ja hääletamine parlamendis. kui me räägime erakonna ärakustutamisest parteid registris kui me räägime formaalsetest ja tehnilistest küsimustest. kas meil on vaja kolmeprotsendist lävendit, kas see peab aset leidma rahvusriikides või Euroopa üleselt? seda kõike on võimalik tehniliselt korraldada. aga kui me räägime ikkagi väärtustest Euroopa väärtustest, siis siin ei saa me öelda, et ainult üks inimene võib selle üle otsustada niisiis peab tulema see otsus kõige kõrgemalt poliitiliselt tasandilt. see ettepanek oli veidi segaselt esitatud Leedu eesistuja poolt. aga ma arvan, et selles tekstis, mida mina ei ole küll lugenud, on vaja sisuliselt äh, teha ettepanek, et parlamendi hääletus on selleks ette nähtud. aga pärast seda alles, kui pädev organ on oma otsuse teinud. ja kui see organ otsustab, et partei tuleb äh, ära kustutada formaalsete kriteeriumite najal, siis nii on. aga parlament peab olema just otsustaja, vastutaja, võib-olla ka nõukogu, kes otsustab täpselt selle üle, et eh, ühe teatud partei käitumine ei vasta Euroopa Liidu väärtustele või normidele. seda ei tohi mingisugune organ, eraldiseisev organ teha, see on eh, ametlik positsioonivõtt. nii et kui parlament sekkub, ükskõik, kas ta hääletab enne või pärast ja mina arvan, et see peaks toimuma pigem ennem. miks ma olen tehniliste kolmepoolsete läbirääkimiste pooldaja? ma arvan, et äh, selle teema puhul räägime me lihtsalt äh, tehnilisest formuleerimisest aga ma võin teha ka alternatiivne see ettepaneku öelda, et äh, reguleerime selle nii, aga see tuleb selgelt defineerida. ma arvan, et see segadus, mis on nüüd tekkinud, tuli just sellest, et äh, sõnastus oli segane, päris selgelt ei olnud aru saada, äh, kuidas need reeglid rakenduvad, meil on siin vaja kirjalikku dokumenti, mis ütleb, et kas see lahendus või teine. rohkem alternatiive polegi kõik ütlevad, et parlament peab äh, heaks kiitma ühe erakonna väljaheitmise parteide nimekirjast äh, väärtusepõhiselt ning nüüd tekib küsimus, kas seda tuleb teha enne või pärast seda, kui tehniliselt partei on nimekirjast eemaldatud. ja nüüd me võime öelda, et äh, meil on kaks erinevat positsiooni, me võime selle ka kirjalikult ette panna ja olen avatud teie mõteteks. härra Tahv. jah, lugupeetud esimees, äh, kogu austuse juures ei peaks te seda olukorda veelgi segasemaks ajama, kui, äh, kui see peab olema. artikli projektis on äh, registreeri-, registrist mahavõtmisel selgelt öeldud, et parlament või nõukogu võivad nõuda, et see asutus võtab partei registrist maha. ehk siis meie oleme need, kes on selle otsuse takistajaks. ja praegune sõnastus välistab äh, äh, väga õigelt selle, et äh, Äh, selline parlamendi eesõigus on see. mis nüüd puudutab menetlust, toetust ei ole avaldatud sellele mõttele, et meil oleks vaja tehnilist triloogi, see oleks minu arvates aja raiskamine varasem kogemus on olnud selline, et pigem lisab see see toob segadust juurde selle asemel, et, et olukorda selgitada. ja seega tugevalt nõuaksime seda, et äh, et see nõue äh, oleks siis konkreetselt lahendatud, aitäh. Urmai. okei okay., thank you very much. suur tänu, ai-, vabandust, et hilinesin, ma pidin osalema teiste komisjonide töös. Te saite informatsiooni juba kolleegilt kätte ja kõik on hetkel veidi väsinud ja survestatud seetõttu, et meie ametiaeg hakkab lõppema, aga samas oleme me lähem kui kunagi varem selle kokkuleppe saavutamisel ja meie kodanike nõudel tegutseme selle teemaga, mis on väga oluline. ja viimase punkti soovime, suudame me lahendada võib-olla peatselt, tehniline triloog võib aset leida juba neljapäeval see saab olema väga hea samm ja praegusel hetkel oleme me investeerinud juba väga palju selleks, et taganeda nüüd, kus võimalus kokkuleppeks on olemas. aga loomulikult ei tohiks aset leida iga hinnaga, ma olen praktiline ja realistlik inimene ja selge on see, et sellega on meil vaja teha rohkem kompromisse komisjon peab aga meile poolele teele vastu tulema teatud punktide osas, õiguslik saatus, selle vastu, õigusliku seisundi vastuvõtmine on väga oluline, aga meil ei ole mõtet vastu võtta ettepanekut, mis sisuliselt on tühi, me peame konkreetses teksti osas rohkem tööd tegema ja sooviksin tõesti, et nõukogu saadaks meile töödokumendi viimase sõnastuse nendes punktides, mille osas kokkulepe on saavutatud ja loomulikult, kui meil tekst konkreetselt ees, siis on meil parem oma tööd teha. vastasel korral äh, on olukord jälle selline, kus meil aega on väga vähe läbirääkimisteks. ma olen nõus sellega, et äh, see poliitiline seostus, äh, seostatus ja mis puudutab nüüd parlamendi ja nõukogu osa, peab olema konkreetne kui me räägime sellest asutusest kui ühtsest asutusest, siis meil on teatud kaitsemeetmed nagu äh, nii-öelda see tarkade klubi arvamus äh,, mis avalikustatakse ja millel on oma osa. hetkel oleme me justkui ristmikul, meil on võimalik äh, kaotada kõik, aga samas on võimalik ka ühele poole jõuda selle tekstiga, kui meil on konkreetne tekst nõukogult õigel ajal, mida kõik äh, liikmed saavad lugeda, siis on meil tõesti võimalik edasi liikuda ja seega mina sooviksin tõesti äh, formaalset dialoogi ja tehnilist dialoogi on vaja selleks, et äh, konkreetselt seda teemat ette valmistada. suur tänu. ja ich glaube bei diesem härra Hefner, jah, ma arvan, et selle teema puhul on veelgi olulisem kui tavaolukorras, et kaks väga olulist eristust tuleb teha. üks asi on materiaalne ja objektidega seotud tase ja teine on ehk põhimõttelisem, menetluslikum ja inimlikum aspekt. sealjuures inimeste valmidus asju tõhusamalt ajada ning öö, äh, otsuseid teha. me ikka ja jälle läheme sisuliselt uute debattide juurde, mina ei tea, kas asi on selles. Äh, minu arust selle küsimuse tuum ei ole sisuline debatt praegu, minu arust on veel otsustamata küsimuste hulk piiratud ja nende küsimuste puhul, mis on veel avatud, tuleb äh, teha otsused kiiresti ühe triloogi jooksul ja sellepärast tahtsin ma öelda, et jumala eest, äh, praegune juhtimine nõukogu poolt ei ole minu arust toimunud väga edukalt, eesistuja ei ole olnud edukas, siis äh, esiteks on oluline see, et äh, võib-olla ei ole inimestele väga selge, aga teiste delegatsioonide abi on tunda olnud nõukogus ja delegatsioonid on taustal teinud tööd, nad alati ei ole olnud äh, eesistuja juures koha peal, võib-olla ehk ei ole see kõik toimunud läbipaistvalt, aga oluline on see, et me oskaksime näha ridade vahele, kus kohas kokkulepped on saavutatud ja kus mitte. teiseks justkui nõukogu ei ole väga järjekindlalt ja tõhusalt läbirääkimisi pidanud sel korral, on oluline see, et meie seda teeksime ja et meie parlamendina ei võta mingisuguseid uusi positsioone sisse, ei langeks tagasi vanade debattide juurde, mis äh, tegelikult on juba läbi räägitud ja otsustamiseks valmis. nii et ka meie enda kojas kui me raportööri kuulame, siis ei jää alati selline mulje, et me ei ole sisuliselt jõudnud nii kaugele, kui me de facto oleme. viimane fraktsioonide koosolek, kui me triloogi valmistasime ette, meie ettepanekud olid seal väga selged ja konstruktiivsed, vähemalt konstruktiivsemad kui see, mis pärast nõukoguga koos välja tuli nii et oluline on see, et meie ei panustaks ka pidevasse nõiaringi selles triloogis ja murraksime läbi. sisuliselt arvan ma, et me peaksime usaldama ennast ja võimaldama seda, et parlamendi katuse all toimu-, tegutsev eraldi organ, kes ei ole poliitiliselt laetud, keda ei juhiks poliitilised enamused ja vähemused tegemist oleks organiga, et me oleme parteide põhikirja alusel loonud sellise organi, kes menetlusi juhib ja see organ oleks pädev siis nii registreerimise kui registrist kustutamise eest. parlament aga äh, juba omab väga tugevat äh, rolli, kuna parlament saab vastustada neid protest-, protsesse aga ma arvan samas, et me ei peaks minema üle sellistest pädevustest ja ütlema, et ähm, registrist mahavõtmist me peaksime parlamendina otsustama. parlament ei peaks võtma seda rolli äh, ise olema otsustaja, me peaksime olema otsusesse küll väga tugevalt integreeritud, aga me ei peaks tegema poliitilisi otsuseid, äh, mida alati poliitiliselt ka tõlgendatakse, vaid me peaksime äh, õiguse baasil tegema otsuseid, kuna parlament mängib olulist otsustavat rolli. ja nendele inimestele, kes arvavad, et väike samm on veel lõpuks minna, soovitan ma, et hüppame pikema hüppega, siis on võimalik see lahendus ka leida. sest et kui me praegu ei, ei leia lahendust, siis ma ei kujuta ette, kui kaua see nõiaring siin veel kestab. meil oleks vaja mingit tehnilist triloogi, vaid poliitilist otsust Yes, I asked earlier where... jah, ma, härra Brons, ma küsisin enne, kas on erinevad kriteeriumid registreerimise ja rahastamise osas. tekstis on viidatud nõudele, et vähemalt üks liikmetest peab olema Euroopa Parlamendi saadik, aga sellele viidatakse ainult rahastamise valdkonnas, aga ma eeldan, et see on nõue ka registreerimiseks. juhul, kui nii on, siis äh, mis probleem tuleneb sellest, kui partei ei ole registreeritud võrreldes sellega, kui partei on registreeritud, aga rahastust ei saa? esimees viitas sellele, et registreerimine peaks äh, lähtuma parlamendi hääletamisest, aga kui küsimus on äh, Euroopa väärtustes, siis need ei ole ju objektiivsed kriteeriumid otsustada seda, kas partei või valitsus on demokraatlik või mitte, on vägagi subjektiivne. ja minu arvates mitmed liikmesriikide valitsusedki võiks olla mittedemokraatlike valdkonnas, sellega muidugi võite te mitte nõustuda see põhimõte, et enamus äh, kojas peaks saama otsustada see vähemuse äh, saatuse üle, on Äh, iseenesestmõistetavalt vale. mina olen selle vastu, et üldse parteisid rahastada, minu arvates peaks nad olema piisavalt populaarsed, et iseennast rahastada. kui kõik parteid oleks registreeritud ja saaks rahastatud, siis äh, oleks äh, ei oleks see tark, aga vähemalt aus raha kasutamine. kui aga osasid rahastatakse ja teisi, siis ei ole see tark, vaid on äh, rahva raha korrumpeerunud kasutamine, aitäh. Bene, io. väga hea. ma üritan nüüd teha mingisuguse kokkuvõtte. tundub, et enamus meist soovib poliitilist dialoogi ja võimalikult kiiresti kui tehnilisel tasandil samuti soovitakse mitteametiga kohtuda, siis loomulikult võib ka see aset leida. ja me leiame, et see võiks olla kasulik ettevalmistamises äh, töös. tehnilise triloogi ettepanek tuli komisjonilt siis äh, minu arvates võiksime me sellega nõustuda ja loomulikult äh, oleks meil vaja ka poliitilist dialoogi peatselt. ja loodetavasti tehniline külg võtaks äh, arvesse neid tulemusi, mis meie oleme saavutanud. ja mina teeksin ettepaneku, mis võimaldaksid meil valida kahe variandi vahel õigustalitused on kokku saanud ja teinud oma arvamuse ja loomulikult võivad nad seda teha, kui nad tahavad. aga ametlikult on meil vaja poliitilist dialoogi nii peatselt kui mitte, kui võimalik. ja kas te olete sellega nõus, tundub, et keegi selle vastu ei ole, seega oleme selle punktiga lõpetanud ja, ja tänase koosoleku lõpetanud, järgmine kord kohtume kahekümne kuuendal novembril kella kolmest poole seitsmeni ja siis kuueteistkümnendal detsembril kella kolmest poole seitsmeni ja seitsmeteistkümnendal detsembril üheksast kaheteist kolmekümneni. tuletaksin teile meelde, et täna pärastlõunal toimub meil ka seminar, mis puudutab kodanikuühenduste organisatsioone vastavalt artiklile seitseteist Lissaboni lepingust, seal on ka ilmalikud ühendused äh, ja teised ühendused ja ma arvan, et äh, see on väga tähtis seminar selleks, et mõista, mida kodanikuühiskonna esindajad arvavad. sest äh, see on üsnagi oluline panus ja see toimub kella kolmest alates ja loodetavasti väga paljud teist saavad osaleda, aitäh!